hääletuses ja tahaksin veel kord tänada kõiki kolleege, kellega ma koostööd tegin, tänan. suur tänu, kolleeg Šadoo ja järgmisena neljaks minutiks äh, palun härra Desir, teil on sõna. härra president, härra volinik, kallid kolleegid.